Eh? Please take your seats, we want to start yeah.. Please. palun istuge oma kohtadele, me soovime alustada. kui oleme valmis, siis palun alustagem. istuge palun oma kohtadele. Prego kui olete valmis, teen ettepaneku ehm, teha nii-öelda katsehääletamine. kes on poolt ja vastu, kes on erapooletu, hääletus on alanud, minu hääletuskaart ei toimi, ütleb eh, esimees, hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja proovime uuesti hääletada, hääletamise lootes, et kõik hääletavad tundub igatahes, et äh, süsteem toimib. meil on hääletus, mida saame kohe hääletada ja hiljem jätkub meie tegevus ähm, härra äh, Federeri juhtimisel. palun, kas te soovite midagi öelda? jah, proua esimees, suur tänu teile. soovisin teile öelda, võttes arvesse, et minu raport kirjutati ümber muudatusettepanekutega, äh, siis äh, ma ei hääleta äh, kui muudatusettepanekud vastu võetakse ja seega ma soovin, et mu nimi võetakse selle raporti juurest ära, täna teid väga. me kõik võtsime arvesse kolleegi sõnavõttu ja lähme nüüd hääletuse juurde ja vaatame, mis saab hääletuse lõppedes. suur tänu teile, täna teid, härra Sahvauser nii, jätkame nüüd. hääletusnimekiri on väga pikk, aga proovime sellega kiiresti ühele poole jõuda. esimene hääletus, muudatusettepanek kuuskümmend kolm, kuuskümmend neli korraga, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend viis, kuuskümmend kuus langevad ära. muudatus seitsekümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kuuskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud. IMCO üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud. palun, et eh, teeks võimalikult kiiresti ja tõstke korralikult käed, ka koordinaatorid. kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, era-, vastu võetud seitsekümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tundub, et see on vastu võetud. muudatus seitsekümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus IMCO kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus seitsekümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud. kas soovite kontrollida? Eh, eh, kontrollime elektrooniliselt. Ah, eh, ja hääletus on ala, alanud. me räägime siin muudatustest seitsekümmend kolm, mille autor Marissa Matias, hääletus on lõppenud. muudatusettepanek on täielikult tagasi lükatud, vabandust seitsekümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend kuus, seitsekümmend viis, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. Emendamento è, io penso approvato, vediamo Il sistema ci aiuta o si blocca? nii, kas süsteem toimib või jookseb kinni, vastu võetud. seitsekümmend kuus kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt et kindlad olla, hääletus on alanud seitsmekümne kuue teise osa kohta. hääletus on lõppenud. muudatusettepanek on vastu võetud. muudatus seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. IMCO üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üks, kaheksa poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapoolet-, erapooletud, erapooletud kaheksakümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, tagasi lükatud. IMCO kolm muudatus. kas soovite, et kontrollime kaheksakümmend viit? muudatus kaheksakümmend viis, elektrooniline hääletus on alanud ja lõppenud, vastu võetud. IMCO kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud, muudatus kaheksakümmend kuus, kaheksakümmend seitse, kaheksakümmend kaheksa korraga, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend, kaheksakümmend üheksa langevad ära, üheksakümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend kolm, üheksakümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend viis, kuuskümmend kuus, kuuskümmend seitse, langevad ära, üheksakümmend kaheksa poolt vastu erapooletud, üheksakümmend üheksa poolt vastu erapooletud, vastu võetud, IMCO kuus poolt vastu erapooletud, vastu võetud, korraga sada, sada üks. ma ei saa aru, mis juhtus? ah, aeglasemalt. muudatus sada, sada üks korraga, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaks langeb ära, sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viis poolt, vastu, era-, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, võeti vastu, sada kolm võeti vastu. kas soovite kontrollida elektrooniliselt? kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud plokina saja kuuest sada kuueteistkümneni, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. IMCO kümme, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud. libe üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitseteist, sada kaheksateist korraga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksateist, sada kakskümmend langenud ära, sada kakskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, arvan, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime elektrooniliselt. sada kakskümmend üks, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kakskümmend kolm, sada kakskümmend neli, sada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kuus langeb ära, sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend seitse, sada kakskümmend, sada kakskümmend seitse, sada kakskümmend üheksa, sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üks, sada kolmkümmend kaks, sada kolmkümmend kolm, korraga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend neli, sada kolmkümmend viis, sada kolmkümmend kuus korraga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend seitse, sada kolmkümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, eh, vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, eh, vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa, sada nelikümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, eh, vastu võetud sada nelikümmend üks, sada nelikümmend kaks, sada nelikümmend kolm korraga, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, saja neljakümne kuuest saja viiekümne kaheni korraga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend viis ja IMCO seitse korraga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend üheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud li,. Li, libe kaks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kolm poolt, sada viiskümmend neli, sada viiskümmend viis, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, langeb sada viiskümmend kuus ära sada viiskümmend seitse, sada viiskümmend üheksa, sada kuuskümmend üks, sada kuuskümmend kaks korraga, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud, sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe kuus poolt, vastu, erapooletud arvan, et tagasi lükatud. sada kuuskümmend neli, sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. arvan, et see on vastu võetud. minu meelest on vastu võetud, sada kuuskümmend kuus langeb ära. sada kuuskümmend seda peab siiski hääletama, sada kuutekümmet kuut peab siiski hääletama. minu meelest langes see sada, sada kuuskümmend seitsesada kuuskümmend kaheksa, sada kuuskümmend üheksa korraga. poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend langeb ära, seitsekümmend üks, sada seitsekümmend kolm, sada seitsekümmend neli, seitsekümmend viis, seitsekümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada seitsekümmend kaheksa, sada seitsekümmend üheksa korraga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend langeb ära, sada kaheksakümmend kaks, sada üheksakümmend, saja kaheksakümne kahest saja kaheksakümne kuueni, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, IMCO kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, IMCO neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kaheksakümmend üheksast äh, saja üheksakümne üheni poolt vastu erapooletu vastu võetud, sada üheksakümmend kaks langeb ära, sada üheksakümmend kolm, sada üheksakümmend neli poolt vastu erapooletu vastu võetud, sada üheksakümmend neli kuni sada üheksakümmend kuus äh, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, langevad ära sada üheksakümmend üheksa, kakssada, kakssada üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, langeb ära kakssada kolm, kakssada neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakssada viis kuni kakssada kuus poolt vastu erapooletu vastu võetud, kaks, eh, kakssada seitse, kakssada kaheksa langevad ära, kakssada üheksa poolt vastu erapooletud vastu võetud, kakssada kümme, kes on poolt vastu erapooletud vastu võetud, kakssada üksteist poolt vastu erapooletud vastu võetud, kakssada kaksteist, kaks kuni kakssada neliteist korraga poolt vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kuusteist kuni kakssada kaheksateist korraga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, langevad ära kakssada üheksateist kuni kakssada kakskümmend, kaheksa, kahesaja kahekümne esimesed, kahesaja kahekümne kolmeni korraga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, langeb ära kakssada kakskümmend neli, kakssada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, eh, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend kaheksa, kakssada kakskümmend üheksa korraga poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kakssada kolmkümmend üks kuni kakssada kolmkümmend kaks korraga poolt vastu erapooletud vastu võetud, kakssada kolmkümmend kolm, kes on vastu, poolt vastu erapooletu, vastu võetud, kakssada kolmkümmend neli, kakssada kolmkümmend viis, kakssada kolmkümmend kuus poolt vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend seitse langeb ära, kakssada kolmkümmend kaheksa poolt vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend üheksa poolt vastu erapooletu, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend, kakssada nelikümmend üks, kakssada nelikümmend kaks poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kakssada nelikümmend kolm langeb ära, kaks, korraga kakssada nelikümmend neli kuni kakssada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli, libe neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, imku viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, vastu võetud, kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kakssada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend viis. kontrollime kakssada viiskümmend nelja. hääletus on alanud. hääletage hääletus on lõppenud. nagu mulle tunduski, see oli tagasi lükanutud. kas olete rahul? kakssada viiskümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud. siin palun, et kontrollitaks, minu meelest on see tagasi lükatud, aga kontrollime, elektrooniline hääletus, muudatus kaks, viis, kuus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. ma oleks eksinud, kakssada viiskümmend seitse poolt vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend kaheksa kaks, viis, seitse vastu võetud, kaks, viis, kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, viis, üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kuuskümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kor-, äh, korraga muudatusest kaks kuni neli poolt, erapooletu, vastu võetud, muudatus viis poolt, vastu, erapooletud, mm, vastu võetud, muudatusest kuus kuni viisteist korraga ka poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, kas kontrollime üheksat? minu meelest kindel, et tagasi lükatud. no hea küll, kui soovite, siis teeme seda. aga see on tagasi lükatud kümme poolt, vastu, erapooletud. arvan, et see on vastu võetud, aga kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanekud kümme, elektrooniline hääletus, palun. hääletus on lõppenud. on vastu võetud muudatusest kuusteist kuni üheksateist korraga, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend kuni kakskümmend neli, neli korraga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusest kakskümmend viis kuni kakskümmend kaheksa korraga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmekümnest kuni muudatuseni kolmkümmend kolm korraga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolmkümmend neli poolt muudatus kolmkümmend neli. poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusest kolmkümmend viis kuni kolmkümmend seitse, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend kaheksa, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksast kuni neljakümne üheni poolt vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaks poolt vastu erapooletud, vastu võetud neljakümne kolmest kuni neljakümne viieni plokina poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neljakümne seitsmest kuni neljakümne üheksani poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, viiskümmend kaks, viiskümmend kolm korraga, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli langeb ära nüüd viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuus kuni ja viiskümmend seitse pool vastu, erapooletud, vastu võetud, langevad ära viiskümmend kaheksa ja viiskümmend üheksa, kuuekümnest kuuekümne kaheni korraga, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, see, ka lõpphääletus nagu härra Schaffhauser tegi, välja pakkus, ta võtab äh, äh, oma nime ära äh, raporti juurest, kui muudatusettepanekud vastu võetakse, niisiis äh, raportöör äh, äh võtab ära autori nime en, enda autorina selle ettepaneku juurest, niisiis äh, räägime äh, raportist, mis esitatakse plenaarile ilma äh, autori nimeta. seegi, seega lõpphääletus on alanud, palun hääletage. hääletus on lõppenud. niisiis, vastu võetud nelikümmend kuus, seitse vastu, ühtegi erapooletut ei ole, suur tänu teile koostöö eest, suur tänu härra Schaffhauserile, kes et, äh, öö, Eh, tegi tööd, et see raport meile esitada ja härra Federer jätkab. So, dear colleagues, let us continue with the agenda. It was a... head kolleegid, jätkame meie päevakavaga. väga kiiresti ja sujuvalt läks täna hääletus. väga raske oli vahepeal hoida kätt pulsil, aga igal juhul aega hoidsime küll kokku. suur aitäh ja juhataksin siis meie komisjoni istungi järgmist osa. kõigepealt hakkame kohe päevakorra vastuvõtmisest peale. kas on keegi, kes soovib sõna, et päevakorda midagi öelda? käsi ma ei näe, nii et päevakord on kinnitatud. edasi juhataja teadaanded. tahaksin teile öelda, et kaheksas äh, päevakorrapunkt, härra Henkel raportöörina on palunud, et Euroopa standardite raporti arutlus lükatakse edasi ja uus äh, kuupäev on kuues veebruar selle raporti arutamise jaoks edasi läheme kolmanda punkti juurde ja see on koosoleku protokollide kinnitamine kakskümmend kuus september kaks tuhat kuusteist, kaksteist kuni kolmteist oktoober kaks tuhat kuusteist ja üheksas kuni kümnes november kaks tuhat kuusteist. kas on kellelgi midagi öelda protokollide kohta? sõnasoovijaid pole, mis tähendab seda, et protokoll on sellisel kujul ka vastu võetud. ja edasi läheme me järgmiste raportite aruteluga, alustame Euroopa Liidu äh, e-valitsuse tegevuskava aastateks kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat kakskümmend. Äh, Angelika Mlinar on selle raportöör. Äh, teatis tuli komisjoni poolt aprillis kaks tuhat kuusteist, selle pealkiri oli Euroopa Liidu e-valitsemise tegevuskava kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kakskümmend. juhtkomisjoniks on IMCO, selleks et parlamendi algatuse raportiga valmis saada vastavalt kodukorra artiklile viiskümmend neli. ja seetõttu on meil ainupädevused teatud äh, valdkondades, mis seda raportit puudutavad täna arutame me äh, proua Mlineri äh, arvamuse eelnõu, nelikümmend minutit maksimaalselt on selleks aega, tavapäraselt äh, hakkame pihta kohe raportööridelt, ka siis variraportöörid ja siis anname minutiks ka kolleegidele sõna, edasi saavad e- komisjoni esindajad sõna ning siis nad saavad ka kommenteerida raportööri väljaütlemiseni. proua Liinar, palun! suur tänu teile, head kolleegid, austatud esimees e, e-valitsemise tegevuskava on digitaalse ühisturu strateegia A ja O, mis aitab äh, tõhusust suurendada, halduskoormust vähendada nii ettevõtete kui kodanike jaoks. seetõttu tunnustan ma väga komisjoni tegevuskava aastaks kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kakskümmend. minu arvamus keskendub täna teemadele, mis on väga olulised ITRE komisjoni jaoks ning nendes on meil ka ainupädevus või siis jagatud pädevus IMCO-ga äh, vastavalt äh, kodukorra reeglile viiskümmend neli. üks väga oluline aspekt on see, et me peame tagama jätkusuutliku äh, tegevuskava digitaalseks siirdeajaks ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend meie valitsuste jaoks. me peame tagama säästlikkuse ka tänaste juba algatatud initsiatiivide puhul, näiteks Euroopa tehniline äh, ühendatus või ISA kaks. koostalitusvõime ning äh, kohandumus e-valitsusteenustega on äh, väga olulise tähendusega meie jaoks. tehnoloogiad arendavad väga kiiresti asjade in-, asjade internet, äh, pilveraalindus või suurandmed ja seetõttu on e-valitsusteenuseid vaja ka hoida tehnoloogiliste arengute kursil lisaks avatud andmed on väga oluline Äh, valdkond, et tagada e-valitsusteenuste sujuv edastamine ning et andmed oleksid turvalised äh, kasutusvalmis ka kolmandatele osapooltele. ning äh, Avera partnerlus ning erasektori kaasatus on väga olulised faktorid selleks, et aidata uusi ja innovatiivseid lahendusi luua. aga me ei tohiks unustada mitte seda, et tulevikku vaatav tegevuskava jaoks on vaja teatud eeltingimused täita, enne kui tegevusi on võimalik ette võtta. sealhulgas on oluline eh, väga tugevalt ja hästi toimuv eh, taristu eh, telekommunikatsioonivõrgustikule, näiteks lairibaühendus ning ka mobiilteenuste tagamine veel üks oluline aspekt on see, et kodanikud kasutaksid e-teenuseid, mida valitsus pakub Äh, see on väga madalal tasemel mitmetes liikmesriikides endiselt. seetõttu peame tagama, et e-valitsusteenused oleks äh, valitsu-, oleks kasutussõbralikud äh, ning paremini nende jaoks loodud. oluline on see, et Euroopa Liidu institutsioonid oleksid siin juhtrollis ja näitaksid eeskuju tore on see, et komisjon on kutsunud üles, et institutsioonid oleksid rohkem digitaalsed oma tegevuseks ning ka näiteks Euroopa Parlament ja teised institutsioonid peaksid olema veelgi eesrindlasemad digitaalse siirde jaoks. olles seda öelnud, ootan kolleegide muudatusettepanekuid ning head koostööd järgmiste nädalate jooksul ja ootan ka koostööd variraportööridega selle olulisel teema puhul. suur tänu! suur tänu, proua Liinar, ütleb esimees. Läheme nüüd variraportööride juurde ja alustame Rahvaparteist. proua Sander, palun, teil on kaheks minutiks sõna tänan, esimees, head kolleegid. tahaksin kõigepealt tänada kolleeg Angeelika Milnarit suurepärase töö eest, mille ta on täna meie ette pannud. minu panus oleks lisada mõned mõtted, äh, mida praegune formaat ei võimaldanud tal lihtsalt teha. Te rääkisite Äh, avalike teenuste digitaliseerimisest, mis äh, võimaldab kõigil aega, raha ja tõhusust kokku hoida, aga ka suurendada läbipaistvust ja vähendada kogu paberimajandust. ja see on loomulikult väga oluline meie ettevõtete jaoks, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks. tahaksin meelde tuletada, et põhimõte, et registreerimine peab toimuma ainult ühe korra on õigustatud, see võimaldab kokku hoida viis miljardit eurot aastas Euroopa Liidu tasandil. ja need ja veel mõned aspektid, mida tahaksin rõhutada. usaldus. usaldus on peamine koostisosa ja seepärast infrastruktuuride julgeolek on väga tähtis. ja veel digitaalne kaasatus e, e-valitsus ei tohi asendada kogu äh, tavahaldust maapiirkondades või äh, ka näiteks, kui, mis puudutab äh, vanureid või puuetega inimesi, kellel lihtsalt puudub vajalik digitaalne pädevus. seepärast riik ja haldusaparaat peab olema kättesaadav ka nende jaoks, et ei tekiks digitaalset lõhet mina olen pärit piirialalt ja seepärast tahaksin rõhutada ka seda, et avalik teenus peab jätkuma ka piiriüleselt ning tähtis on piiriülene haldusasutuste koostöö. seepärast äh, tuleb kiiresti elektrooniline andmevahetus tagada öö, äh, sotsiaalkindlustuse vallas. ning äh, lõpetuseks rõhutaksin, kui oluline on see, et haldus äh, oleks mõistetav kõikidele ja seepärast on mitmekeelsuse aspekt väga tähtis. tänan. härra Solinio saab nüüd äh, sotsiaaldemokraatide nimel sõna. Teil on kaks minutit. suur tänu teile, juhataja. suur tänu, kõigepealt äh, tahaksin raportöörile tunnustust avaldada. see on äh, tõesti oluline teema. mina olin raportööriks äh, kaastegutsemise raporti alal. ja seal äh, räägitakse parimatest tavadest, eeskujudest. Euroopa Parlament on peamiselt osu-, otsustanud äh, keskenduda Euroopa, Euroopa platvormile kaastoimivad süsteemid on väga olulised, kuna kuid äh, ühtlasi on vajalik ka tegevuskava selle platvormi toimimiseks, vastasel korral see platvorm pole täielik. ja mõeld tuleb, millised on prioriteedid, mida selle platvormiga siis peale hakatakse. ja seepärast tuleb äh, viia projekt, arvamuse projekti sisse muudatusi, tuleb tõhustada haldussuutlikkust, tuleb tõhustada teenuste kvaliteeti, mida kodanikele pakutakse. süsteemid peavad äh, olema suunatud eelkõige kodanike vajadustele ja mitte tehnoloogilistele aspektidele või äh, ettevõtete vajadustele kõike seda tuleb äh, vaadata tervikuna, ehk siis lahendada isikute probleeme, äh, mis on seotud tehnoloogia kasutamisega, äh, mõelda kasvuvõimalustele, töökohtadele, kuid kokkuvõttes peame kõige oluliseks pidama inimeste ja mitte IT-ettevõtete huvisid. see tasakaalustatud lähenemine on tähtis selleks, et tagada juurdepääsu teenustele võrgus ja tänu sellele, et kodanikele antakse piisavalt teavet. tegevuskavasse võiks olla kaasatud ka telekomi pakett, kus on siis neli sektorit, eelkõige kiire ühendus 5G ja Euroopa Wi-Fi, mille raportöör mina olen, selle eesmärgiks on luua tingimused, kus kõik pääsevad ligi kiirele internetile, mis on ühtlasi kvaliteetne. ma arvan, et meil on hea alus edasi liikuda, suur tänu. olgugi, eh, et aega on meil eh, lahedalt käes, tahaksin siiski ikkagi kõiki võrdselt eh, kohelda ja palun pidage kõneajast kinni. ütleb esimees, ma ei näe, et ECR-i ECR-i või Roheliste varjapotted oleksid kohal, läheme edasi kuue juurde ja siis proua Mattias, teil on sõna, palun kaheks minutiks. ja tänan väga ka mina. tahan tänada raportööri tehtud töö eest. e-valitsuse tegevuskava on tähtis mitmeski mõttes, sellest on juba räägitud, siin välitakse topet, top-, dubleerimist, mis on asjatu, vähendatakse bürokraatiat ning ma piirduksin kolme märkusega. ma saan aru, et on piirangud äh, arvamuse koostamisel, lihtsalt ei ole võimalik kõigi teemadega tegeleda, ma tean seda hästi. kuid äh, samas tuleks siiski kahte asja rõhutada. mingil määral on nad siin äh, ka ära mainitud, aga minu meelest tuleks seda siiski tugevdada, kõigepealt äh, tegevuskava peaks olema tõhusam ja kaasavam, vaatamata uutele tehnoloogiatele, mis on Euroopa Liidus äh, muidugi levinud, kuid ligipääs nendele on ebavõrdne ja peame just selle ebavõrdsuse peale mõtlema, tagama selle, et kõigil on tõesti ligipääs äh, internetile. teiseks, mõeld tuleb andmekaitsele, andmete turvalisusele arvamuse koostaja on sellest rääkinud, kuid ma arvan, et sellest tuleb äh, veelgi rohkem kõnelda, eriti oluline on see, et e-, Euroopa õigusaktid äh, õiguskaitse, andmekaitse alal, mis on iseenesest hea alus, neid tuleb rakendada. ja viimane märkus äh, on, ma olen põhimõtteliselt vastu ja siin ma esitan ka muudatusettepanekud. loodetavasti saame raportööriga siin ka koostööd teha ja asi on siis järgmine e, era- ja avaliku sektori partnerlus selles tegevuskavas, sellest on ka juba räägitud. ma arvan, et ettevõtete huvid ei ole olulisemad kui kodanike omad. ja minu arvates peavad nad olema sam-, peavad sama olulised olema e, avaliku erasektori partnerlussuhted, e, toetada allhankeid, konsultatsioonifirmasid, ma arvan, et me peame siin omavahel arutame seda järgmistel kokkusaamistel uh,. With... suur tänu, proua Mattias, edasi läheme eh, järgmiste sõnasoovijatega, eh, härra Blanco Lopas, palun teile üheks minutiks sõna. <clears throat> aitäh suur tänu teile. esimees on ilmselge, et uute tehnoloogiate kasutusele võtmine toob kaasa suured muutused, mis omakorda nõuavad, et meie suudaks kohaneda uue ajaga, suurendades eh, tõhusust, et vähendada kulusid eh, ja juhtimiskulusid eriti. sellel on eh, väga hea, see on väga positiivne ettevõtete jaoks, see tähendab ka et äh, suured on muutused ka meie kodanike jaoks, sest äh, muutused, äh, uued võimalused toovad kaasa ka uusi riske, eriti mõeldes andmekaitse peale. <clears throat> tahaksin pöörata teie tähelepanu sellele, et tehnoloogilised arengud ei saa suurendada seda lõhet, territoriaalset lõhet, mis võib tekkida äh, äh, seoses äh, uute tehnoloogiate kasutamisele võtmisega, seega äh, kõik äh, see, mis me teeme, peab eelkõige mitte looma suuremaid lõhesid kodanike ja erinevate piirkondade vahel. Uh, suur tänu. rohkem kolleege sõna soovinud ei ole, mis tähendab seda, et läheme edasi komisjoni esindaja juurde. Jean-Francois Juncker Connect peadirektorile, teil on sõna. For... suur tänu teile ja suur aitäh, et andsite mulle sõna ja võimaluse rääkida parlamendiga äh, nendest teemadest. kõigepealt tahaksime komisjonina äh, tänada parlamenti EITRE komisjoni selleks, selle eest, et oleme saanud e-valitsuse tegevuskava kallal tööd äh, teha. me oleme just näinud sedasama asja, et IKT valdkond ja siire tehnoloogiasektoris aitab ka avalikke haldusstruktuure ja toimimisviise parandada ning ka ühtlasi suhtlemist äh, nende süsteemide ja valitsuse vahel ning kodanike vahel äh, väga hea näide on see, et institutsioonid peaksid olema rohkem digitaliseerunud ning ma arvan, et äh, siin on tegemist musta näidisega, mida teised institutsioonid peaksid järgima. tahaksin kutsuda äh, teid üles panema tähele seda, et praegune tegevuskava võrreldes äh, oma tegevustega on praegu hoopis dünaamilisem. see tähendab seda, et tegevuskava toestavad muud ja teised tegevused ja eriti oleme seadnud üles platvormi selleks, et erinevaid osapooli kuulda võtta, et kuulda kodanikke ja ettevõtteid, nii et me saaksime tuvastada koos liikmesriikidega ja erinevate osapooltega uusi tegevusi. ja protsessi lõpuks saame me eh, haldusstruktuuride siiret tehnoloogia valdkonnas eh, kiirendada. nii et kuulame hea meelega ära debati, osaleme eh, aruteludes ja meie poolt ongi kõik, suur tänu! suur tänu komisjonile, ütleb esimees teie avalduse eest. pöördume tagasi nüüd raportööri poole, kes tõmbab joone alla meie arutelule. suur tänu teile, head kolleegid, ütleb proua Linar, aitäh, et olete kohal ja ütlesite oma arvamuse välja. ma arvan, et kuuldu põhjal saame me tegelikult ja mina raportöörina öelda kokkuvõttes, et meil on väga hea võimalus ühtse ja tugeva raporti koostamiseks selles valdkonnas ja teile infoks tagades seda, et te kõik teate, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on seitseteist jaanuar keskpäeval ja siis jätkame oma tööga ja loodan teie koostööle eh, ka edaspidi, suur tänu! suur aitäh ja nüüd eh, oleme siis eh, Euroopa Liidu e-valitsuse tegevuskava aastateks kaks tuhat kuusteist kakskümmend arvamusega ühele poole saanud, tahan komisjonile öelda, et ITRE komisjoni hääletus toimub kahekümne kaheksandal veebruaril ja täiskogul äh, on hääletusaeg alles kinnitamata ja kõikidele neile, kes erinevates büroodes asja järgivad, äh, võime öelda, et me oleme ajast ees palun tagage seda, et teie liikmed oleksid õigel ajal koosolekusaalis ja saaksid osa võtta aruteludest. Läheme järgmise päevakorrapunktini edasi. tegemist on seitsmenda päevakorrapunktiga liikmesriikide võetud siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähetamiseks aastatel kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend kolm Energialiidu eh, toetamiseks. eelmise aasta juulis eh, eh, tegi komisjon ettepaneku mis puudutab äh, kasvuhoonegaaside äh, heitkoguste eesmärkideks äh, liikmesriikide jaoks aastaks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend kolmkümmend. tegemist on selliste majandussektoritega, mis heitkoguste kauplemissüsteemist, ETS-ist välja langevad ning kokku vastutab see, vastutavad need sektorid kuuekümne protsendi eest Euroopa Liidu heitkogustest. selle eesmärk on jagada koormust Äh, seades äh, Euroopa Liidu liikmesriikidele heitkoguste eesmärgid äh, sektorites, mis siis ETS alla ei kuku, ei, ei lange kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja ENVI, keskkonnakomisjon on juhtkomisjon selle dokumendi puhul. meil on ette nähtud kolmkümmend minutit arutelu aega ka selle dokumendi puhul, hakkame traditsiooniliselt pihta, kõigepealt raportöörile anname sõna, kui ta on kohale jõudnud. me teame, et raportöör on teel, nii et eh, erandkorras, et saaksime edasi minna, eh, kuna meil on variraportöörid ka olemas siin. ei, siiski, siiski, ta on juba kohe saabumas, eh, ühe minuti pärast jätkame kohe. And all of us know that the best uh, intervention parimad sõnavõtud sünnivad siis, kui jõutakse joostes muidugi koosolekusaali Welcome. The voting was uh, rather quick today and, and hääletamine läks äh, ruttu ja seega me oleme tõesti ajakavast natuke ees, nii et me kindlasti ei saa teile, teile mingeid süüd-, süüdistusi siin esitada ja teil ongi sõna tänan, esimees, paraku mul olid, mul oli endi komisjonis üks teine kohustus, aga siin ma olen. tahaksin väga lühidalt selgitada koormuse jaga-, jagamise kohta. ma pean ütlema, et see on väga oluline küsimus, mis puudutab äh, suurt osa Euroopa Liidu emissioonidest. see on äh, oluline töövahend kliimamuutustega võitlemiseks, nagu me väga hästi teame Äh, määruse ettepanek seab uued iga-aastased vähendamise arvud liikmesriikide jaoks aastateks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kolmkümmend. Euroopa Parlamendi töö, tööst rääkides siis ITRE koostab arvamuse ja vastutavale komisjonile. ja meie üritame tõhusat koostööd teha vastavalt ENVI kolleegidega, raportööriks on härra Gerbrandi. Envi ja ITRE komisjonidel võiks, võivad muidugi olla pisut erinevad nägemused asjadest, kuid üritame siiski kahe äh, dokumendi vahel tagada kooskõla äh, arvamuse ja raporti vahel. eile oli meil äh, mitteametlik variraportööride kohtumine ja loomulikult on erimeelsusi, nagu arvasimegi. aga siiski jäi mulje, et ähm, variraportöörid siiski on konstruktiivse lähenemisega enamus probleemidest on lahendatavad, nii et ma tõesti usun variraportööride tihedasse koostöösse. ja saame koostada arvamuse, mis on äh, rahuldav enamuse fraktsioonide jaoks enamuse ITRE kolleegide jaoks. loetleksin üles siin viis äh, valdkonda, kus ma arvan, et ITRE arv, millele ITRE arvamus peaks keskenduma. esiteks, suurendada ambitsiooni tõustada Euroopa Liidu pikaajalist perspektiivi. komisjoni ettepanek ei ole piisavalt selge minu silmis arvestades Pariisi kokkulepet, arvestades Euroopa Liidu enda pikaajalisi kohustusi, äh, süsiniku vähendamise osas, me peame sellega tegelema. teine teema on algpunkt, kust me siis alustame jõupingutuste jagamist. ja selleks, et äh, süsiniku eelarvet mitte liigselt äh, suurendada ja selleks, et see trajektoor võiks olla võimalikult piirav, siis ma sooviksin, et algpunkt tugineks lineaarsele trajektoorile aastast kaks tuhat seitseteist, mis on vastavuses ka ENVi äh, seisukohale, kuigi noh, seisukohta veel ei ole, kuid mõtetele, mida väljendati ENVi komisjonis. ja nii palju, kui ma aru saan, eilse kohtumise põhjal ka teised fraktsioonid toetavad seda mõtet. kolmandaks, paindlikkuse mehhanism. ma arvan, see on kõige raskem osa ehk kogu küsimuse juures kuidas seda paindlikkuse mehhanismi hallata, traditsioonilist ja uut, mis on siis kavas komis-? peate siiski äh, kokku võtma, ütleb esimees. Teil on kolm minutit, jah. neljas ja viies äh, vastavus on tihedalt seotud, äh, vastavuse kontroll ning määruse läbivaatamine. ma ütleksin, et siin peaksime tegema ettepaneku, et oleks äh, rohkem regulaarset nõuetele vastavuse kontrolli liikmesriikides ning äh, regulatsioon tuleb, määrus tuleks ka läbi vaadata, et kõik oleks õige. vabandan selle katkestamise eest, ma ütlesin, et meil on palju aega, aga, aga ma, ma olen hullem sakslane kui sakslased ise, ehk siis ma olen rootslane. Läheme nüüd aga kõnelejate nimekirja juurde erinevate fraktsioonide nimel kõigepealt härra Sean Kelly, kaks minutit Rahvapartei nimel. suur tänu, härra esimees. avaldan tunnustust ka raportöörile ja ka komisjonile. komisjon on asjale õigesti lähenenud, ma ütlen, minu arvates. ja nende ettepanekud on õiged, ma arvan. et raportöör läheb võib-olla pisut liigagi kaugele ja sellel on tohutu mõju äh, kulutulu suhtele ning Euroopa majandusele, arvestades töökohti ja nii edasi ja arvestades ka ohutust. me oleme kõik nõus äh, samade eesmärkide osas aastaks kaks tuhat kakskümmend. kuidas me sinna jõuame, selles osas me oleme erimeel, on meil erimeelsusi. ja see, ehk siis peame äh, varasematest kokkulepetest kinni pidama ja samuti arvestama Marrakechiga kus ma nüüd raportööriga ei nõustu, on järgmised küsimused. kaks tuhat kakskümmend on minu meelest hea alguspunkt, millest räägib ka komisjon, tema nüüd raportöör pakub kaks tuhat seitseteist, minu meelest see on liiga vara, see oleks liikmesriikidele liiga raske ja võib-olla ei ole ka üldse saavutatav ja ka sellega kaasneks siis sanktsioonid. teiseks paindlikkus, millest te rääkisite. jällegi minu meelest komisjon on rääkinud äh, kakssada, kahesaja kaheksa, kaheksakümnest ja see, mida teie pakute, see oleks väga kahjulik, eriti põllumajandusele, mil, millel on vähe suutlikkust neid kärpeid teha. samal ajal tagab see meile toiduohutuse, mis on väga oluline ola, ala ja osul, oluline osa ka kokkuleppest. ma ei ole ka nõus ETS-i paindlikkusega komisjon ütles sada luba, tema tahab seda vähendada viiekümnele. mina teeksin ettepaneku pigem suurendada, sest kui äh, emissioonid on äh, talletatud, siis nad on talletatud. ma ütleksin, et olulised sündmused majanduses või poliitikas nagu Brexit Brexit omab selget mõju majandusele, sellele tuleb, sellega tuleb arvestada, aga suur tänu veel kord ja tänan raportööri ja komisjoni. tänan härra Kelly, me näeme, kui osav on härra Kelly. Äh, kaks minutit natukene ja niimoodi on esimehel väga mugav asju ajada. nüüd läheme sotsiaaldemokraatide juurde. kaheks minutiks. Proverò ad adottare anch'io la stessa strategia soovin kasutada sama strateegiat kui eelkõneleja, niisiis suur tänu raportöörile tehtud äh, töö eest, tänan ka eilse kohtumise eest. tegemist on olulise teemaga, mis äh, aitab meil äh, oma esmaste ülesannetega hakkama saada, täita Pariisi lepingu poolt esitatud nõudmisi ning minna üle madala süsiniku kasutusega majanduse juurde. eile arutasime ka vastutavas komisjonis seda eh, küsimust ja eh, kahe tuhande kahekümnendast, kahe tuhande kolmekümnendast aastast, eh, aastad on võtmetähtsusega nende eesmärkide saavutamiseks. ja komisjoni ettepanek on hea lähtepunkt ja pean ütlema ka seda, et siin on mõningaid selliseid punkte, mille osas äh, me ei saa nõus olla ning need on needsamad, mille tõstsid äh, üles ka meie, tõstatasid ka meie kolleegid, eriti raportöör. pean äh, ütlema, et arvan, et ka teatud küsimusest tuleb andmeid kontrollida ja hiljem otsustatu üle vaadata. näiteks ETS-süsteem ja äh, kontrollida tuleb kooskõlas äh, otsustega, mis langetame järgneva kahe aasta jooksul ning äh, olen veendunud selles, et äh, süsteem, mille komisjon on praeguseks välja töötanud, on, toetan nende jaoks, kes teevad jõupingutusi, kes innoveerivad ja toetavad neid riike, kes on juba esimesi samme astunud õiges suunas. ning äh, tuleb äh, äh, toetada olemasolevaid aruandlusmehhanisme ja seiremehhanisme ning samuti tuleks seiresüsteemid ja nende tõhusus iga viie aasta tagant üle vaadata ja ähm, arvan igatahes, et arvamusraport, ähm, mis esitati, on hea kvaliteediga. suur tänu. ma ei näe ECR-i esindajat siin, läheme edasi ALDE juurde. Kalle Kuntset ei saanud olla, siis tema asendaja. härra uh, äh, esimees, head kolleegid, kõnelen, nagu te ütlesite Karolina Puntseti ALDE pari raportööri nimel. härra Puntset, kõigepealt tahaks tänada arvamuse koostajat töö eest, mis, mille eesmärgiks on parandada komisjoni esialgset ettepanekut, muuta seda ambitsioonikamaks. tema seisukoht on, et äh, arvamus peaks tõhustama Euroopa Liidu positsiooni just pikes perspektiivis, vastavalt Pariisi kokkuleppele ja vastavalt pikaajalistele eesmärkidele, mille eesmärgiks on vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid ja seega leiab ta, et aasta kaks tuhat seitseteist kahe tuhande kahekümne asemel on esmatähtis, kuna see, siis on korrektselt võimalik arvestada heitmeid aastal kaks tuhat kakskümmend ja ühtlasi oleks see rangem trajektoor. mis puudutab äh, paindlikkuse mehhanismi, ALDE variraportöör leiab, et see on oluline instrument liikmesriikidele, kuna sellega kaasnevad selged tulemused kliima vallas ning julgustab liikmesriike heitmeid vähendama seepärast leiab ta, et äh, maa muutuse väiksem kasutus sada üheksakümmend miljonit vastab energiatõhususe eesmärkidele ega see ei, ei ka nõrgesta Euroopa ülest eesmärki, samas säilitab see konkurentsivõime põllumajandussektorile. ja mis puudutab vastavuse kontrolli, komisjoni ettepanek on korraldada seda iga viie aasta tagant, kuid IF, ITRE esindaja sooviks seda teha igal aastal. härra Puntset on nõus, et vastavuse kontroll peaks toimuma sagedamini kui viie aasta tagant. tema ettepanek on iga kahe ja poole aasta tagant. ja lõpetuseks Alde variraportööri jaoks määruse eesmärk peaks olema ÜRO konventsiooniga seotud, mis puudutab kliimamuutusi ning dialoogi aastatel, aastatel kaks tuhat kaheksateist ning äh, Pariisi eesmärke aastal kaks tuhat kakskümmend kolm. härra Pontset esitab om-, oot-, ootab äh, edasist koostööd arvamuse koostajaga ning teiste variraportööridega. saad aru, proovi link. ja nüüd läheme kuue juurde, Benito Silvaga, palun tänu, härra esimees. ilmselt ei ole midagi uut, kui ma ütlen, et äh, Pariisi kokkuleppe eesmärgiks on, et temperatuur planeedil ei tõuseks üle ühe koma viie kraadi ning Euroopa Komisjoni eesmärgid on ambitsioonikad, kuid nad ei ole piisavad selleks, et selle rahvusvahelise, seda rahvusvahelist eesmärki täita. ja need valdkonnad, mida EDS ei äh, täida, ähm, peame siinsed tühikud suutma kuidagi täita, oma kohustusi täita. samuti tahaksin öelda seda, et ei pea mõtlema, et keskkond ja majanduskasv on teineteisega vastuolus, vaid ähm, emissioonide vähenemisel on suured majanduslikud äh, võimalused, nagu näeme energiatõhususe puhul tulles nüüd otseselt selle arvamuse juurde, siis meie meelest need muudatusettepanekud, mille raportöör esitas, need parandavad tunduvalt Euroopa Komisjoni esialgset ettepanekut. kõigepealt äh, äh, panna alguspunktiks kaks tuhat seitseteist on meie meelest õigustatud, sest äh, see aitaks rohkem heiteid vähendada ja see aitaks ühtlasi ka liikmesriikidele sujuvamalt üle minna kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidele. teiseks see, mis puudutab seire ja, ja aruandlusmehhanismi, siis oleme ettepanekutega nõus ning esitame ka omapoolsed ettepanek, muudatusettepanekud, leiame, et äh, seire peab toimuma äh, vastavalt äh, FSC e, nõudmitele, nõudmistele ning seire peab toimuma tihedamalt, et toetataks üleminekut, mitte ei karistataks. kuid mis puudutab paindlikkusmehhanismi, siis äh, siin me oleme vastu ja leiame, et need kaks ettepanekut tuleks tagasi võtta, sest äh, need äh, meie eesmärgid äkki ainult nõrgendavad ja ründavad keskkonda ja mis eh, puudutab maade kasutust, eh, siis, eh, siis leiame, et, et pinnasreostus on endiselt tõsine probleem. samas selle probleemi lahendus on ebatäpselt sõnastatud ja see toob endaga niikuinii kaasa emissioone, mida nimetatakse siis negatiivseteks emissioonideks. Thank you so much suur tänu. EFTD on kohal, kui te ei ole soovinud sõna. ENF pole sõna soovinud. ja nüüd komisjon. ta esindab härra Metske kaheksa minutiks. suur tänu. ma arvan, et me oleme kõik ühel meelel parlamendiga, et küsimus on tähtis puudutab umbes kuuskümmend protsenti kasvuhoonegaaside heitmetest Euroopa Liidus. vabandan juba ette, et võib-olla mul läheb pisut kauem kui kaks minutit. mul on viis märkust arvamuse projekti kohta, mille eest me oleme väga tänulikud parlamendi liikmele. esimene puudutab pikaajalist ambitsiooni võib-olla on siin vaja pisut asja selgitada, mida selle all on silmas peetud ettepanekus näeme me, et kasvuhoonegaaside heitmed nende valdkondade jaoks äh, nagu hooned, äh, põllumajandus peaks äh, minema nulli aastaks kakskümmend nelikümmend. seda ei ole üheski mõjuhinnangus hinnatud Euroopa Komisjoni poolt. teiseks, tagajärjed on muidugi väga tõsised. see tähendab seda, et me näiteks peaksime ära ära kaotama lehmad ja, ja lambad aastaks kaks tuhat nelikümmend, sest sinna kuuluvad, nemad toodavad neid heitmeid. ja muude sektorite osas ma ka samuti ei tea, kas see on võimalik. hooned ja transport, ma ei hakkagi sellest rääkima, mida see tähendaks, null emissioon aastaks kaks tuhat nelikümmend. teiseks, kasvuhoone gaaside tootmine bioenergiast see oleks radikaalne muutus olemas, olevasse süsteemi, muudaks keeruliseks aruandluse ja topelt äh, aru, topeltraamatupidamise tooks see kaasa. hetkel nad seotakse maakasutuse ja metsanduse alal, aga muudatusettepanek kümme soovib seda, et nad arvestatakse ka mitte ETS-i all see oleks täiesti vastuolus rahvusvaheliste aruandlusstandarditega ning tekiks aruandlus, mis ol-, mis oleks siis kahekordne, üks neist Euroopa Liidus ja teine rahvusvaheline, seega halduskoormus, mis sellega kaasneks, oleks väga suur. kolmandaks, maa kasutusõigused. ma ei räägiks siin summadest, vaid pigem ulatusest ja ma arvan, et ettepanekud ei ole siin äh, päris loogilised. näiteks kui jätta välja äh, metsade langetamine, siis tähendab seda, ei, et ei kaeta heitmeid, mis kaasnevad metsade langetamisega. kus seda siis arvetatakse, arvestatakse? võib-olla äh, peaksime natukene paremini sellest aru saama. ka arvud, millest räägitakse muudatusettepanekutes kaheksateist ja seitseteist, ei ole päris korrektsed. võib-olla siin on asi lihtsalt äh, väikses veas. mis puudutab nüüd nõuetele vastavuse kontrolli, tõsi on, et äh, komisjon on välja pakkunud viieaastase tsükli. kui me pea-, kui kontrolli peaks tehtama iga-aastaselt, tähendaks see seda, et me peaksime muutma tsüklit maakasutuses ja metsanduses ja see muudaks praegust äh, tava. jällegi suurendaks, suurendaks see halduskoormust kõigis liikmesriikides ja, ja see, ja seda suurel määral. kuulsin ka ettepanekut just, et võiks olla kahe ja poole aasta tagant kontroll, siis ei oleks aruandlus mitte iga-aastane, vaid oleks ka pooleaastane aruandlus, selleks et siis kahe ja poole aasta tagant saaks äh, kontrolli teha see oleks jällegi tohutu tõus halduskoormuses. ja viies märkus minu poolt, artikkel kümme, muudatus kakskümmend üks. see ei oleks õiglane nende riikide suhtes, mis asuvad Kesk- ja Ida-Euroopas. seda tuleb samuti silmas pidada. paindlikkusest ma ei hakkaks praegu rääkima, sest äh, ettepanek olgu siis tegemist eh, e-, summaga või, või, või alguspunktiga, neid on hinnatud komisjoni poolt. loomulikult, loomulikult muutuks süsteem rangemaks, aga ma arvan, et tagajärjed on selgelt nähtavalt eh, mõjuhinnangus. ja lõpetuseks eh, on komisjon koostööle avatud igati selgituste osas ning ka mõjudest rääkimisel, mida tooksid need ettepanekud kaasa, mida ITRE komisjon esi-, esitaks. nii et äh, soovi, loodetavasti lo, ootame siis äh, raportööride ja variraportööridega tihedat koostööd lähinädalatel selleks, et ITRE komisjoni arvamus võiks olla võimalikult hea. suur tänu! suur tänu, härra Metske komisjonist ja anname sõna veel kord äh, raportöörile kokkuvõtteks. tänan, esimees. lühidalt ma tänan kõiki variraportööre ja komisjoni äh, mõtete jagamise eest. näeme Ei, muidugi, et on erimeelsusi. tegeleme nendega lähinädalatel ja üritame saavutada kompromissi. minu jaoks on tähtis et me peame määrust rangemaks muutma, ambitsioonikamaks, selleks, et me saavutaksime üldisemaid eesmärke kasvuhoonegaaside emissioonide osas ja selleks, et täita Pariisi kokkulepet tehniliste üksikasjade osas muidugi peame tegema kompromisse, peame erinevaid äh, arvamusi arvesse võtma. suur tänu komisjonile äh, avatuse eest ja kindlasti leiame lõpuks äh, lahenduse, mis on kõikidele vastuvõetav. suur tänu, härra Havor ja muudatuste tähtaeg on kuueteistkümnes jaanuar kell kuus õhtul, hääletus ITRES kahekümne kolmandal märtsil ja hääletus ENVis toimub kahekümne üheksandal mail ja sellega lõpetame selle päevakorrapunkti arutelu ja läheme üheksanda päevakorrapunkti juurde, sest kaheksas lükati kuuendale veebruarile. see puutus siis härra Henkeli raportit ja nüüd üheksa on Euroopa jagamismajanduse tegevuskava. ITRE koostab arvamuse, IMCO on vastutav komisjon, eh, tal vastavalt eh, kodukorrale tänases digitaalmajanduses on jagamismajandusel tähtis roll ettevõtetele, eriti VKE-dele, kuid uuendused toovad endaga kaasa ka ebakindlust selles osas, millises on osapoolte õigused ja kohustused. Euroopa Komisjoni teatise eesmärgiks on nende muredega tegeleda, anda juriidilisi juhtnööre, kuidas ähm, poliitikaid tuleks kavandada meil on umbes kolmkümmend minutit selle arutelu jaoks. kõigepealt anname sõna härra Tamburanole FTT-st, kes on siis arvamuse koostaja. Eh, eh, tere, kallid kolleegid, head aasta algust kõigile. täna meil on võimalus rääkida jagamismajandusest oma komisjonis, mis on äärmiselt oluline äh, Eh, valdkond, mis pidevalt areneb ja kasvab, mis mõjutab meie tööstust, meie ettevõtjaid, meie kodanikke ja samuti ka eh, eh, toob kaasa väga palju uut. me kõik teame, kuidas see mõjutab meie kohalikke omavalitsusi ja linnu. kõik teame, et meie elu on pidevas muutuses ja on oluline et eh, on oluline säilitada tasakaal kahe eh, aspekti vahel, kõigepealt eh, ühest küljest luua vabadus, mis toetaks innovatsiooni ning luua uusi ettevõtteid. teisest küljest tuleb kaitsta töötajaid, tarbijaid, ka tarbijaid, kes toodavad ja, ja vähendada nende administratiivset ja maksukoormat. selle protsessi vältel on oluline tunnistada, et meil eh, on praegu jagamismajanduste osas väga palju uut, need toovad eh, nii-öelda annetusmajanduse turumajandusele aina lähemale ning on oluline hakata minu meelest rääkida jagamismajandustest mine, mitmuses kuigi eh, komisjon väidab, et ei ole sellist lähenemist, mis sobiks kõigile valdkondadele, ei ole olemas one size fits all ning äh, see tähendab siis seda, et tuleb tunnistada tekkinud pluraalsust, mis äh, aga on leidnud teatud ühised nimetajad, nagu näiteks äh, ressursside jagamine, nii füüsiliste kui materiaalsete ressursside jagamine, mis ähm, toob kaasa positiivseid tulemeid nii sotsiaalses kui keskkonna valdkonnas. teiseks samuti osalevad aina aktiivsemad meie kodanikud, kolmandaks in-, toob see kaasa meie kogukondade suurema innovatiivsuse, mis seest nad võtavad endale üle uusi mudeleid, e, mis tähendab seda, et avatud innovatsioon on väga oluline, see tähendab seda, et meil on vaja avatud allikatega kommunikatsioonipunkte. neljandaks Eh, infotehnoloogia, kommunikatsioonitehnoloogia muutub aina eh, olulisemaks, mis ning on aina tähtsamaks ka innovatiivsete ideede levikud, väga palju on nendes eh, osalejaid ja see tähendab ka seda, et vahendajate roll väheneb, samuti otseste ja kaudsete kulude vähendamist samuti eh, tähendab see suurte infovoogude pidevat liikumist, mis nõuab aga suuremat eh, usaldust kasutuste poolt. Eh, et suurendada jagamismajanduse täielikku potentsiaali ja avada see täielikult meie kodanikele, on vaja teha suuri muutusi kogu Euroopa Liidus ja see tähendab seda, et liikmesriigid peavad mitte eksklusiivset ruumi avama, mis on suunatud jagamismajanduse arendamisele. see tähendab seda, et on vaja vastu võtta Euroopas eh, muudatusi seaduses, ka liikmesriikides muudatusi sajanduses, et üle minna digitaalsele majandusele ning eh, kutsudes üles ühtlasi ka neljanda tööstusrevolutsiooni keskuse arendama me kutsume üles komisjoni tagama, et, et nad teeks kõik selleks, et Euroopa õigusaktid ja poliitika on kooskõlas tulevikuga ning annavad õiguskindluse ning see tähendab seda, et tuleb välja teha, tuleb teha kõik selleks, et ka, ka garanteerida nii tööteenuse töötaja kui teenuseosutaja eh, mõisteid. Eh, samuti tuleb kaasajastada äh, meie eh, nägemust tees, tööstussektorist ja tuleb kaasastada ka meie teenuseid. Eh, mina eh, raportöörina esitasin vaid mõningad ettepanekud ja loodetavasti õnnestub meil veel siin uusi mõtteid koguda. kahjuks ei saa me väga pikka arvamust esitada, seega jääb see Eh, jääb seega teema seega väga sügavuti meie komisjonis käsutamast. suur tänu teile, härra Tamburano ning eh, me vaatasime mööda teie eh, ajast üleminekust, sest meil aega on. Lähme nüüd siis variraportööride juurde ja kõigepealt annan sõna Rahvaparteile, palun, proua Sanders, teil on sõna suur tänu teile, härra esimees, ütleb proua Sander. ma tänan härra raportööri, kes oma arvamuses võtab kogu erinevad teemad, mis on jaga-, mis majandusega tihedalt seotud. see majandus äh, kannab endas tohutuid võimalusi. Euroopal on võimalus tulla selles valdkonnas liidriks. see võimaldab äh, töötutel pensionäridel, noortel üliõpilastel, väiksepalgalistel leida endale töökoht ning täiendada oma, suurendada oma palka. meie ettevõtjad eh, leiutavad iga päev uusi teenuseid, mis on väga nutikalt välja mõeldud, arvan, et me peame neid toetama, nende tegevust julgustama nende iduettevõtete loomisel see puudutab nii töötajaid kui teenuseid, kes selliseid platvorme kasutavad. Need õigused ja võimalused tuleks eh, välja selgitada. jagamismajandus ei tohi olla loosung, mis tegelikult tähendab seda, et reeglitest hiilitakse mööda või tekitatakse eh, ebalojaalset konkurentsi meie väikeettevõtete jaoks. ma esitan teatud täpsustusi, täpsustusi ja ettepanekuid, mis puudutavad eelkõige Eh, lojaalse konkurentsi tähtsuse rõhutamist ning samuti ka pädevuste, digitaalsete pädevuste omandamise vajalikkust, samuti ka äh, iduettevõtete toetamist, et nad saaks kiiresti areneda Euroopa turul. muuhulgas arvan ka seda, et jagamismajanduse põhiline mootor on usaldus. seega soovin, soovitan välja aretada, arendada sertifitseerimismehhanismid äh, tarbijate jaoks et tekitada tarbijatele suuremat usaldust. jagamismajandus, nagu ütlesin, on väga muutuv oma iseloomult ja e, need, e, see tähendab seda, et meil on vaja täpseid ja täielikke andmeid, me peame kaugemale minema Euroopa tasandile, peame välja töötama indikaatorid, mis võimaldavad diferentseerida eraisikud ja professionaalid äh, Eh, samuti eraettevõtjad eh, eh, palgatöötajatest. ning samuti sooviksin, et digitaalvaldkond võtaks samuti vastutuse enda peale, esitades sellised reeglid tarbijatele, mis on tõeliselt kasutatavad ja täites seaduse poolt esitatuid nõudmisi. mul on ka nüüd menetluslik küsimus. ma tahaksin teada äh, kuna järgmine nädal äh, olete ka tulemas Strasburgi äh,, mina olen juba seal äh,. kas oleks võimalik äh, lükata ühe päeva võrra edasi muudatusettepanekute esitamise täht-, tähtaeg, et see oleks äh, mitte esmaspäeval, vaid teisipäeva keskpäeval um,? It has been amended a bit Äh, on juba asi üle, ümber tõstetud äh, kaksteist null null, seitsmeteistkümnendal jaanuaril äh, teisipäeval ja kui sõnasoovijad oleme ära kuulanud, siis ma puudutan seda teemat veel. edasi, sotsiaaldemokraadid, proua De Monte, teil on sõna kaheks minutiks, palun. suur tänu, sooviksin tänada eelkõige raportööri, tema dokumendi eest, mis on lühike, kuid äh, väga täielik. ma arvan, et on oluline rõhutada seda, kui oluline on jagamismajandus, sest see on praegu eh, väga mõjutanud meie majandustegevust ja majanduslikku olukorda. kuid samas on tegemist väga keerulise valdkonnaga, tegemist on täiesti uue valdkonniga, valdkonnaga ning see tähendab seda, et tuleb täna suuda, suuta ette näha seda, mis hakkab toimuma tulevikus tekst äh, peaks olema võib-olla tugevamalt äh, sõnastatud, eriti puudutab see poliitiliste strateegiate väljatöötamist ning äh, seega arvan, et esitame mõningad muudatusettepanekud ja samuti puudutavad need isikuandmete kaitse garanteerimist ja ka erinevuste leevendamist erinevate liikmesriigi vahel, sest nagu te teate, õiguskontekst eh, erinevates eh, liikmesriikides on väga erinev, seda mitte ainult riigi, vaid ka piirkondlikul tasandil ning eh, on olemas erinevat tüüpi platvorme, see, ta tuleb arvesse võtta ja erinevused selgelt välja öelda ja sõnastada, samuti tuleb ära hoida monopolide tekkimine, isegi kui see puudutab rohkem konkurentsi küsimusi ja siseturgu, kuid seda on oluline siiski välja öelda. samuti on oluline rääkida äh, teenuste küsimust, äh, sest äh, ja samuti sõnastada erinevus eraisikute ja äh, ettevõtete vahel, kes selles valdkonnas tegutsevad, samas mõeldes ka eh, maksuküsimustele, tuleb ühtlasi ka eh, lihtsustada ligipääsu laenudele ning eh, see, mis puudutab nüüd eraettevõtete FIE-de tegevusest selles valdkonnas, siis peaks olema ka iseseisev amet, mis seda valdkonda jälgiks ja kontrolliks, et kohustusi, võetud kohustusi täidetakse. kokkuvõttes sooviksin öelda, et tuleb erilist tähelepanu pöörata eh, Euroopa äärealadele, kaugematele piirkondadele, ühest küljest eh, on eh, suurtes linnades ei ole ju vaja suurendada äh, autode kasutamist, kuid samas transpordi küsimused, sideküsimused on väga olulised mägipiirkondades ja äh, eraldatud piirkondades. ja seega ei saa esitada täpselt sarnaseid nõudmisi ning lõpetuseks äh, ka mitmetasandilise juhtimise küsimus on väga oluline lähimuspõhimõtte respekteerimine samuti selle strateegia juures, aitäh. Thank you, Mrs. De Monte uh,. Eh, From suur tänu, proua Demante, nüüd härra Henkel, palun, ECR-i nimel, kes on variraportöör, ta vali-, vabandab, et ta ei ole äh, tulnud kohale kahjuks täna, aga härra Tošinovski asendab teda ja ütleb ECR-i positsiooni selles asjas välja. palun. suur tänu teile, juhataja. ma tahaksin kõigepealt vabandada härra Henkeli ees, meie variraportööri ees, kes palus, et ma võtaksin kokku tema positsiooni antud asjas. kõigepealt tahaksin ma tänada raportööri tema arvamuse teksti eest. härra Henkele arvab, et koostöömajandus on suurepärane võimalus tarbijatele, kes eh, saavad kasu eh, sellest, et eh, teenuste tasu on väiksem ja loomulikult on see hea inimeste jaoks, kes otsivad paremaid töövõimalusi. me ei saa ühest küljest toetada digitaalset ühest, ühisturgu, aga teisest küljest olla igasuguste jagamisplatvormide vastu. raportöör tunnustab ka Euroopa Komisjoni lähenemist. ta arvab, et liikmesriigid peaksid äh, samuti äh, korrastama ära erimaksustusreeglid selles osas. näiteks need, kes äh, pakuvad toitlustusteenuseid, peavad ka igasuguseid sanitaartingimusi täitma ja need inimesed, kes transporditeenust pakuvad, peaksid ka vastama eraldi tingimustele aga koostöömajandussüsteemide parandamine parandab ka teenuste kvaliteeti. ja vahel on see eh, samasugune eh, kui tavalistes konventsionaalsetes sektorites. maksu- ja kindlustussüsteemide peale peaksime igal juhul mõtlema, sellepärast et koostöömajanduse puhul võib olla teatud risk ja koostöö vajadus, koostöömajandus peaks aitama ka haldusstruktuure äh, pehmendada. suurepärane ajakava, hästi hoidsid aja sõna järjest ja ajast kinni, ütleb härra esimees, edasi Alde ja variraportööriks on härra Rikke, kaheksa minutit on veel sõna, palun. suur tänu teile, härra esimees. ma soovin teile see on väga kokkuvõtlik ja ülevaatlik. loodetavasti äh, teeme tulevikus head äh, koostööd. Äh, ka siin jagamismajanduse probleem on see, et ta koosneb kolmest osa õiguste, sotsiaalseid õigusi, lepinguõigusi eh, ja nii edasi. samuti tuleb reguleerida erinevaid platvorme eh, nii maksunduslikult kui sotsiaaltasandil ja samuti tuleb eh, välja mõelda, kuidas homo, kuidas ühtlustada olukord kogu Euroopa Liidu tasandil, et ühtlustada olukord turul, et kõigil Euroopa riikidel oleks sarnased võimalused arvan, et võime eh, praeguse üldise sõnastuse juurde jääda, samas aga meil on väga suur töö ees paljude raportitega, mis selle teemaga meie institutsioonis tegelevad uh,. Thank you, Mr Rike uh,, eh, now from the suur tänu, härra Rike. nüüd teiste fraktsioonide eest on meil esindajad rääkimas, härra Blanco Lopes kõigepealt sotsiaaldemokraatide nimel, kes on sõna palunud ja üheks minutiks, olge hea. suur tänu teile ma tahaksin tänada raportööri tehtud ettepanekute eest. meie ees seisavad ühed kõige suuremad äh, muutused meie praeguses sotsiaalmajanduslikus äh, äh, ähm, olukorras, sest see, mis toimub, muudab nii kaupu kui teenuseid, see muudab ka seda, kuidas me harime ennast, noh, kus me elame, kuidas me reisime ja kuidas me suhtleme. ma olen teadlik sellest, et äh, arvamuse äh, pikkus on alati piiratud, kuid arvan, et muudatusettepanekud, mille esitan, on olulised selleks, et paremini sõnastada seda arvamust äh, selle kohta, kuidas eristada näiteks erinevaid platvorme teineteisest, kuidas ära hoida monopolide tekkimist ning kuidas on võimalik digitaalsete identiteeti erinevate platvormide vahel transportidega. suur tänu teile, härra Blanco Lopes. ja nüüd annan tagasi eh, komisjoni, annan nüüd sõna komisjonile ning Heivole. Eh, eh, ITRO committee, the floor is yours for two minutes. Teil on kaks minutit kõneaega, palun. suur tänu Euroopa Parlamendile selle arvamuse loomise eest mis puudut-, mis siis põhineb äh, Euroopa Komisjoni teatisel, ma arvan, et äh, väga põhjalikud ja kõikehõlmavad on olnud need äh, kommentaarid kolleegide poolt, aga tahaksin tõstatada mõningad asjad, mis võib-olla juba on ka kõneks olnud. esiteks, Euroopa jagamismajanduse üks probleem on see, et see on väga mitmepalgeline siin on nii pakkujad, platvormid eh, kui ka kliendid kaasatud. ja ma arvan, et eh, see eristus, mida me tunneme siiamaani, teenuse pakkumine ühe ettevõtte poolt, on eh, tegelikult see, mis on problemaatiline kuna meil on äh, teenusepakkuja ja platvormi eristus, siis on väga raske leida mingisugust seaduspügalat, mis neid organiseeriks. Äh, seetõttu oli komisjoni teatis ka pigem ettevaatlik äh, uute määruste ettepanemise osas. sest halle alasid on tegelikult vastutusvaldkondades väga palju veel, nii teenuste pakkujate kui ka platvormide poole pealt ma arvan, et komisjon põhimõtteliselt on päri parlamendi vaatega selles osas, et kuigi me püüame tööhõivet ja majanduskasvu hoogu, hoogustada ka jagamismajanduse puhul, on meil teisest küljest vaja ka tagada, et võrdsed konkurentsitingimused oleksid kõigile tagatud. Eh, samuti, et töötajate õigused ei oleks riivatud ja et ka tarbijate ja klientide õigused jäävad samaks ning äh, kogu see majandusharu on hüveks kõigile. komisjon seirab seda olukorda, hoiame sellel pilku peal ja tegemist on kiiresti areneva sektoriga, palju äh, kiiremini areneb see kui üleüldine majanduskasv ning ka äh, digitaalne sektor, näiteks e-kaubandus ei arene niivõrd kiiresti kui jagamismajandus me aga oleme nendel arengutel peal, seda tänu Euroopa Parlamendi toele. oleme kaks seirelepingut äh, loonud selleks, et saada aru paremini, kuidas õiguslik ja majanduskeskkond äh, mõjutab jagamismajandust ning et saada ka paremini ja laiemalt aru sellest, kuidas see mõjutab majanduskasvu ning mis sorti majanduskasvu see just põhjustab hoiame kursis parlamenti selles osas. ja võtame seda arvesse ka tulevikutöös, suur tänu! suur aitäh teile! sellega on meie arutelu lõppenud ja annan lõpetuseks sõna härra Tamburanole, et ta tõmbaks sellele arutelule joone. teil on sõna, palun. ma räägin väga lühidalt sooviksin eelkõige tänada kõiki sõnavõtjaid, olen veendunud selles, et teeme väga hästi koostööd, esitame, esitame oma arvamuse äh, kolleeg äh, Antile ja äh, see on minu poolt kõik, aitäh. suur tänu teile, härra Tamburano, ütleb esimees, sellega on arutelu lõppenud ja nüüd lähen ajakavateadante juurde. nii nagu proua Sanders juba viitas, siis muudatuse tegemist, ettepanekute tegemise äh, aeg on äh, kuueteistkümnendalt jaanuarilt äh, lükatud edasi seitsmeteistkümnendale jaanuarile teisipäevale kell kaksteist null null. nii et teil on siis äh, veel pool päeva aega selleks äh, lisaks, et teha muudatusettepanekuid. ITRE hääletus toimub kahekümne kaheksandal veebruaril ja peakomisjonis IMCO-s leiab aset hääletamine kahekümne neljandal aprillil kaks tuhat seitseteist, ehk kogu hääletamise aeg on veel kinnitamata. edasi läheme kümnenda päevakorrapunktini, mis on tagasiside käimasolevatelt läbirääkimistelt kõigepealt äh, puudutame spektri küsimusi, siis äh, rändlusteenuste hulgiturgu ja siis äh, järgmisi teemasid, näiteks ETS-i. viis minutit on aega esimesel kõnejal valgustada meid selles osas ja kui aega on, siis kolleegid saavad ka sõna. nii et aega meil on, võib öelda, aega ja ruumi on, kui tahate sõna sekka öelda. kõigepealt spektri küsimused. proua Patricia Toia on olnud ITRE raportööriks äh, OHF spektri küsimuses esimene kolmepoolne läbirääkimine leidis aset neljateistkümnendal detsembril ja jõudsime edukalt poliitilise kokkuleppele. tahaksin tunnustada proua Toiet ja annaks talle kohe sõna, viieks minutiks sõna. proua Toie aga on hoopis ühes, ühel teisel koosolekul, nagu te ilmselt hääletuste jooksul panite tähele, siis tal oli kiire. aga proua Kumpla-Naatri Kumbula Naatri teda asendab, kes äh, proua Toie nimel annab meile ülevaate sellest küsimusest, palun. suur aitäh ja äh, ütlen äh, teile tervitussõnad edasi proua Toia poolt ja peab ütlema, et üllatav oli, et poliitilise kokkuleppeni jõuti niivõrd kiiresti, võib-olla oli jõulumeeleolu selle põhjuseks Strasbourgis, aga lõppkokkuvõte siis lõppkokkuvõte ja otsus sündis detsembris, kui on variraportööre siin saalis, kes on osa võtnud äh, reaalselt nendest kõnelustest kolmepoolselt, siis äh, võtke palun sõna ka, aga mul on äh, proua Toialt lihtsalt lühikene olukirjeldus siin. pärast neljateistkümnenda detsembri kohtumist oli ka tehniliste detailide kokkuleppimise koosolek ning õnnelikult teatab proua Toia, et äh, Euroopa Parlamendi prioriteedid jõudsid eduka poliitilise otsuseni, et äh, tagada spektri tingimused äh, lõppkokkuvõttega ja otsusega on kõik rahul ja parlamendi prioriteedid selles peegelduvad. nüüd on liikmesriikide ja Coreperi heakskiitu vaja, järgnevate päevade jooksul see sünnib ja kahekümne kuuendal jaanuaril ITRE komisjon hääletab, edasi läheb see täiskogule, see otsus siis mõningad detailid, millest peaks rääkima. liikmesriigid võivad äh, alla seitsmesaja megahertsi äh, spektri vabastamise lainepikkuse jaoks äh, kuni juulini, kui konkreetses lisas toodud tingimustele vastatakse artiklis kolm, liikmesriigid võtavad arvesse eesmärkide täitmise valatus, vajadust, ükskõik kas tingimused, mis on äh, spektrilaiuste programmis toodud, äh, siis artikkel neli, alla seitsmesaja megahertsi äh, pikkusel laiussagedusel kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks tehakse vabaks avalik-õiguslikele pakkujatele. ja tunneldamise artikkel Äh, mis tähendab, et erinevad tehnilised võimalused on avatud liikmesriikidele, kuni on, kui seda on vajalik kasutada. artikkel viis A on oluline sellepärast, et äh, liikmesriigid äh, võtavad meetmeid selleks, et ülekandetakisteid vältida ja edumeelsemaid tehnoloogiaid kasutada ja artikkel kuus kus on ka seitsme, alla seitsmesaja megahertsist äh, lai riba, mm, haineribast räägitud, äh, selleks, et seda tuleb kasutada, seda laiussagedust äh, tehniliste vahendite tõhustamiseks ja edendamiseks. kõige olulisemad aspektid olengi kokku võtnud. keegi ei ole üldse sõna soovinud, suur aitäh teile, proua Kumpula-Natri, selle väga hea kokkuvõtte eest selle paari minuti jooksul, suur aitäh, ja proua Toiale ka meie poolt siin tervitused. edasi läheme järgmise tagasiside juurde, mis puudutab rändlusteenuste hulgiturgu. proua Miia Petra Kumpula-Natri on ITRE komisjoni raportööriks, esimene triloog leidis aset neljateistkümnendal detsembril, teine on plaanitud seitsmeteistkümnendaks jaanuariks. ja spektri hääletus leiab kahekümne kuuendal jaanuaril aset, parandab veel esimees eelmise punkti kohta. nüüd tagasi äh, rändusteenuste hulgituru juurde, teine äh, triloog, nagu öeldud, seitsmeteistkümnendal jaanuaril ning äh, ootame selle tulemusi. proua Kumpula-Natri, teil on viieks minutiks äh, sõna selleks, et anda triloogi ülevaate meile siin ja kohe. mul ei ole vaja tervet viit minutit, ütleb proua Kumpula-Natri, meil on olnud väga hea algus ITRE komisjoni poolt äh, suur aitäh kõikidele variraportööridele ja kogu komisjonile, hääletus oli tegelikult väga tugeva toetuse andnud Euroopa Parlamendi arvamusele, üks triloog aset leidis ja just enne lainepikkuse triloogi neljateistkümnendal detsembril Strasbourgis. järgmise puhul püüan to-, töötada väga kiiresti, sest eesmärk on tagada viie viieteistkümnendaks juuniks käesolevaks aastaks rändlustasude küsimus lahendada tarbijate jaoks. järgmise nädala Strasbourgi äh, täiskogul me muidugi ei leia absoluutselt mingisugust aega kolmepoolseteks läbirääkimiseks, aga äh, võib-olla kolmapäeval kell kaheksa teeme algust. nii palju praeguseks me tahtsime igal juhul jõuda enne veebruari algust äh, kolmepoolsete läbirääkimistega lõpule niimoodi, et ajakava oleks äh, tagatud äh, sellepärast, et kogu eurooplaste kogukond ootab praegu seda ajaloolist otsust rändustasude osas. nõukogu positsioon ja Euroopa Parlamendi positsioon on Äh, selline, et nõukogu äh, arvamus äh, on olnud üsna nõrk, neil on napp enamus ja parlamendi arvamus on tugev ja kindlatel alustel. peamine erisus on võib-olla andmehindade osas ja andmete hinda, mida peavad maksma e-, ettevõtted ja operaatorid, kuigi tarbijad nende teenuste eest enam ei maksa komisjon on viinud läbi uuringu, konsulteerinud liikmesriikidega aasta lõpus, nüüd on meil ka ehm, sellest sündinud mõned uued ettepanekud kolmepoolseteks läbirääkimisteks. ja kui te olete odav operaator, pakute väga odavaid teenuseid pakute suurt hulka andmesidet äh, odavate hindade eest, siis mõningad piirangud teile rakenduvad ja äh, rakenduvad ka kasutajatele, mis tähendab seda, et äh, kolmsada gigabaiti andmesidemahtu ei ole võimalik reisimisel kasutada, mis on tegelikult arusaadav. ja seda piirangut on vaja rakendada, isegi kui see tarbijaid piirab. ja siis edasi hinnad ma tean, et komisjonil Äh, on olnud võimalus äh, uusi andmeid äh, kasutada triloogi läbirääkimistel kasutame seda kõike järgmisel nädalal, nii et põhimõtteliselt on meil vaja lihtsalt saada paremini aru, mis on meie eesmärk ja kuidas eraturgudel erategutsejatega toimida ja et eh, hinnad eh, hulgiturul rändusteenuste osas seada. aga poliitiline ambitsioon on olemas selle äh, raporti puhul, eesmärk on, et see saaks valmis ja siseturu jaoks on äh, samuti see oluline, et äh, tarbijad näeksid asja paremini. Ähm, euro võeti kasutusele, raha oli kõigi taskus, kõik said sellest aru väga hästi, Euroopa Liidus oleme, ka Schengeni ala ja ilma äh, Äh, dokumentide, ilma piirikontrollideta reisimine äh, on väga käegakatsutav inimeste jaoks, äh, aga nüüd on vaja seda kõike rakendada ka rändlustasudele, aitäh! suur tänu, proua Kumbula-Natri, keegi sõna ei ole soovinud, aga härra Tošinovski on variraportöör. kas te sooviksite sõna paariks hetkeks? aitäh, teen lühidalt proua raportöör selgitas e-, esimest äh, triloogi väga hästi. nüüd me teame, et, et asi on komisjoni käes. ma tahaksin väljendada toetust sellele, kuidas äh, raportöör on teinud oma tööd kolmepoolsetel kõnelustel, see on tõesti väga keerukas äh, teema, näeme siis nüüd, kuidas komisjoni seisukoht äh, areneb. tähtaeg läheneb, seega kompromisslahendused on vajalikud. ja nüüd on asi tõesti komisjoni kätes. aga ma arvan, et me saame need kõnelused peatselt siiski lõpetada. tähtaeg on ju lähenemas ja veel kord tahaksin tänada proua Kumbula-Natrit. suur tänu, härra Tošenovski. järg, ehk me siis, ehk siis järgmine triloog seitsmeteistkümnendal jaanuaril ja proua Kumbula-Natri annab sellest ka pärast siis komisjon, meie komisjonile aru kaheksateistkümnendal jaanuaril. ja meil on tõesti, me oleme tõesti väga rahul teie tööga selles valdkonnas on tähtis äh, kogu parlamendi, aga eriti ITRE komisjoni jaoks ja paljud äh, fraktsioonid ka jõuliselt toetavad teid, nii et soovime edu. ja tundub, et kolmapäeva õhtu läheb teil päris pikaks järgmisel nädalal. sellega me lõpetame siis rändlustasude tagasiside ja läheme nüüd ETS-i juurde, kus ma ise olen raportöör. nii et ma pean ise nüüd siin kolmeminutilisest kõneajast kinni pidama viis isegi, aga mul läheb vähem aega. ITRE arvamus võeti vastu kolmeteistkümnendal oktoobril, õigusteenistus kinni-, kiitis selle heaks, hääletuse tulemus annab mulle selge mat-, mandaadi esindada ITRE-t äh, ENVI arvamuse koostajana minu jaoks oli see väga tähtis, et arvamus oleks äh, tasakaalus, see on jõuline komisjon ENVI, jõuline signaal ENVI komisjonile ja kõikidele osapooltele ETS-i turul selleks, et suurt enamust saada, oli oluline teha tööd suure kompromisspaketi osas ja nagu te mäletate, võib-olla hääletus läks päris ruttu, sest äh, tõesti me saime laiapõhjalise koostöö äh, Rahvapartei äh, ja Sotsiaaldemokraatide ja ALDE ja teiste vahel ja mitmeid osasid toetati ka laiapõhjaliselt kompromissis. mitmel korral ENVI kõnelustel vaatasid nad väga isukalt äh, meie tööle siin ITRES ja paljud meie punktid ka kajastuvad päris hästi ENVI hääletuses. mis puudutab eri, erinevaid rahastamisskeeme, mille kavandas ITRE meeskond, meeskond, seegi on üks asi, mis hästi kajastub ENVI raportis. kaks väga tähtsat äh, teemat nii sümboolses mõttes kui ka arvulises mõttes. oksjonite osa kõigepealt, see oli see, mida jäi kõlama, see, mida ITRE tegelikult soovis. süsinikulekked, siin on üsna hea sarna, üsna sarnane seisukoht kahe komisjoni vahel Äh, kaudne kulude kompenseerimise fond, mille mõttes välja ITRE komisjoni läbirääkijate meeskond, ka see kajastub ENVI äh, tulemuses. Äh, võrdluskriteeriumid on suurem sidusus iga-aastase mudeli vahel, mille pakkus välja ITRE ning mis on ka pakutud välja ENVI süsteemis, kus meil oli jagatud pädevus nendes valdkondades, ütleksin isegi, et ma olen uhke ITRE meeskonna üle ja selle üle, et meie seisukohad läksid läbi. minu isiklik eesmärk oli ITRE komisjoni ette tagasi tulla tekstiga, mida me kõik saame äh, toetada ka ENVi ees. ja kokkuvõttes saavutasime lõpptulemuse, viimased päevad olid pisut rasked, aga kokkuvõttes tõesti saavutasime kokkuleppe ja uue paketi valguses, mille on esitanud Euroopa Komisjon, vähendamaks kattuvaid poliitikaid, eriti arvestades seda, et meil on, meil on nüüd mitu paketti, mitu asja korraga laual, nagu energiapakett ühtlasi, siis on väga tähtis, et me ei hakka samu arve mitu korda arvesse võtma, et ei teki ja et ei tekiks ka meeletu äh, halduskoormus Euroopa ettevõtjatele. Euroopa Parlamenti on, vaata, meil on vaja jõulist häält nõukogu ka kõnelustel aga selget signaali on samuti vaja saata Euroopa ettevõtjatele. ootame ENVi sekretariaadilt äh, kokku pandud teksti, aga ITRE variraportöörid, äh, nagu te teate, järgmisel nädalal, Strasbourgis saab nädal olema pisut keeruline, aga me üritame leida aega nii paljude variraportööridega kui võimalik, et kokku saada, vähemalt äh, nelja suurima fraktsiooni poolt, ehk et siis arutada, kas on mõtet uuesti esitada muudatusettepanekuid meie komisjoni poolt. täiskogu ja täiskogule tuleme sellega. selliseid signaale veel tulnud ei ole, aga võtame ilusti järje korras ja arutame kolleegidega, kes on meeskonna liikmed. sellega olen mina omalt poolt lõpetanud ETS-i osas. kas keegi soovib veel sõna? jaa. härra Pusek kui lubate, me kõik teame, et see on väga tähtis raport. õnnitleksin teid raportöörina, äh, meie arvamuse koostajana, meie arvamus on tõesti väga tähtis. tähtis on rõhutada, et me teeme koostööd ENVI komisjoniga vastavalt äh, artikli viiskümmend neli, seda ei olnud äh, kuigi lihtne saavutada, sest viimati ETS-i puhul oli täielik vastutus ENVI komisjonil ja ITRE-l üldse mitte. see ühtlasi tähendab meile suurt vastutust ja see tähendab meile vastutust tööstuskogukonna ees, VKE-de ees, energiasektori ees. ja seega tahaksin teid õnnitleda selle koostöö puhul ENVI komisjoniga, see oli tõesti suurepärane. ma olen sellega väga hästi kursis mitte, ma arvan, et äh, oluline on esitada mõned muudatusettepanekud meie poolt, sest seda toetas äh, meie komisjonis suur enamus. kaheksakümmend viis protsenti meie komisjoni liikmetest toetasid mõningaid kompromisse ITRE komisjonis, oli kompromisse ka meie reaalmajanduse poolt. me tahaksime täita kõik Pariisi ootused. muidugi me tahaksime juhtpositsiooni omada, aga me ei taha ka tappa oma ettevõtlust ja tööstust ning Euroopa Parlamendis vastutame me ole, selle eest nii et oleks võib-olla suurepärane, kui teie variraportöörid ja raportöör võiksite e-, esitada mõned äh, olulised muudatusettepanekud selle, selle kohaselt. suur tänu, härra Kuusek, tuleme selle teema juurde muidugi tagasi pärast seda, kui ma olen kolleegidega nõu pidanud. härra Tusenovski on samuti soovinud sõna. tänan, esimees. tahaksin ECR-i arvamust väljendada. me hindame neid jõupingutusi ma tean, et ETS-i osas on mitmeidki lünki ja raske on seinekord leida kompromisse. seega on väga hinnatav see, kuidas ENVI komisjon on võtnud arvesse ITA, ITRE arvamust. tuletakse ja olen nõus härra Puseki sõnadega. see on tähtis, et me lõppstaadiumis selle töö juures koos äh, Enviga ühendaksime oma raportid. ITRE arvamus kiideti heaks, aga ei olnud kuigi lihtne leida see kompromiss ka meie enda fraktsiooni sises, meie enda komisjoni siseselt väga tähtis oleks see, et meie esialgsed muudatusettepanekud ilmuksid äh, ka lõpphääletuse nimekirja. loomulikult on, on tähtis raportit täiskogul toetada, aga tähtis on ka tegeleda tööstussektori huvidega. mõnikord tundub, oleme meie selles suhtes tundlikumad kui ENVI komisjon. seega meie muudatusettepanekud kindlasti äh, peavad jääma kõlama. aga veel kord äh, ütlen, ütleksin, et hindan kõrgelt koostööd, mis äh, toimus ENMi ja EKRE vahel. seda ei ole minevikus palju nähtud. suur tänu. Teie mõlema sõnum on väga selge. edas-, variraportööridele edastan selle ka neile, kes täna siin ei olnud nii et kui meil kõnelused toimuvad järgmisel nädalal, siis äh, äh, räägin edasi ka seda, mida te, härrad Puusek ja Tosunovski just ütlesid. ja nüüd muud küsimused, ma arvan, et me oleme õigel teel. algus ITRE komisjonis oli natukene segane, me ei saanud oma arvamusi kõlama, aga mitmete teemade puhul oleme saanud tagasisidet nüüd ja me liigume jõuliselt edasi ja nagu me oleme, meil on juba üle kaheksakümne protsendiline enamus ITRE komisjonis, mis oli ikka päris äh, hea tulemus. kõik ka, äh, kõik võib-olla loobusid millestki, kuid ka saavutasid midagi. keegi rohkem sõna soovinud ei ole, seega on see päevakorrapunkt lõpetatud. nüüd muud küsimused? keegi sõna ei soovi ja järgmised koosolekud kahekümne viies ja kahekümne kuues jaanuar kell üheksa null null ja viisteist null null Brüsselis. kõigile head uut aastat ja tänan tähelepanu eest!